Morning. You have ready? Okay. We are waiting because someone has not uh, got. tere hommikust. ootasime hääletuskaarte, hakkame pihta ja lähme kohe hääletuse juurde. ja kõigepealt siis äh, proua Isabella Adinolfi raport. kas kõik on valmis?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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, poolt, vastu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 neliteist poolt, kaheksa vastusega vastu võetud. Can we do a test? I have to Can we do a test vote? Can you open this again? teeme palun kontrollhääletuse. kuid siiski toimub, et toimib. kahekümnes muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kompromiss üheksa. raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks ütleb esinejana uuesti poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei kuule, mida öeldakse saalist. Sorry. no, no, no, no, it's included in uh, no, it's included. muudatusettepanek viiskümmend kaks on kaetud kümnenda kompromissiga kuuskümmend üks, seda me hääletasime. Läheme edasi, kuuskümmend viis. härra Žuloolt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun. hääletus on avatud, kuuskümmend viis, muudatusettepanek. hääletus suletud, lõppenud vastu võetud ühe häälega vastu võetud. Läheme edasi, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd suuline muudatusettepanek number üks. kas kõik on nõus sellega, sellisel juhul poolt? tõstke palun käsi. nüüd vastu, erapooletud. kontrollime palun. Te olete vastu suulisele muudatusettepanekule, kui, kui palju on vastu sellele, et esitatakse see suuline muudatusettepanek rohkem kui kaks ja seega ei tule see hääletusele ja läheme kohe kahekümne, kaheksakümne kolmanda juurde osade kaupa, mida on palunud sotsiaaldemokraadid, esimene osa, kaheksakümmend kolm esimene osa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, vist kontrollime hääletus avatud, lõppenud, tagasi lükatud. Läheme edasi, teine osa. ei, siiski, see langeb ära. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt. kontroll, palun eelmine kuuskümmend kolm, oled salatud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, suuline muudatusettepanek kaks Julie Wardilt. kas kõik toetavad selle esitamist? kas keegi on vastu sellele, et see esitatakse? ainult üks, seega hääletame, suuline muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus tuleb järgmisena hääletusele, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, see lõpphääletus äh, äh, muudetud kujul, arvamus poolt, vastu ja erapooletud. vabandust, elektrooniliselt tuleb hääletada, ütleb proua esimees. hääletus lõppenud. kakskümmend neli poolt, kaks vastu keegi ei jäänud erapooletuks ja see tähendab seda, et äh, proua Adinolfi raport on vastu võetud. kui te tahate midagi öelda, siis palun, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, proua esimees, selle eest, et äh, te osalesite nii arvukalt variraportööride kohtumisel, aga tahaksin tõstatada ühte küsimust. väga raske oli nimelt sekretariaadiga koostööd äh, paika saada ma ei tahaks on tehtud etteheited, et koordinaatorite kohtumisel kõiki saadikuid ei kaasatud, mul on väga kahju, kui keegi tunneb, et nad jäid välja ja tulevikus peaks olema paremini korraldatud proua esimees, suur tänu variraportööride, raportööridele ja meie sekretäriaadile, kõik pidid tegema tõsist tööd selleks, et jõuda sellise hea tulemuseni, nii nagu me tänaseks oleme suutnud saavutada. Läheme siis edasi järgmise hääletuse juurde, härra Huntise raport. ma ei tea, kas härra Huntis tahab midagi ka öelda enne hääletust või siis alles lõpus. kui lõpus, siis läheme hääletuse juurde. alustame, kes on poolt, vastu, vastu võetud muudatus ettepanek üheksa. Äh, hääletus on alanud. me kontrollime esimest kompromissettepanekut. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. Äh, nüüd üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu kontrollime, kompromissettepanek kaks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd üheksateist poolt, vastu, erapooletud kontrollime, üheksateist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, üks hääl jäi puudu. kas te tegite vea, küsib ei, ei.. no kahjuks on juba see tulemus meil käes, nüüd kuusteist. kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viisteist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend üks, eh, osade kaupa hääletus, esimene osa, teine osa poolt, vastu erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, võib-olla lükatakse tagasi, taas tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend seitse, ehm, osade kaupa hääletust palusid sotsiaaldemokraadid, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine pool poolt vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid. võib-olla seda peaks kontrollima. Äh, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, osade kaupa hääletus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletuid soovin kontrollida. kolmekümne kuue teine osa, hääletus on alatud, hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd äh, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt. saalist küsitakse, kas neljakümne üle peaks hääletama aga see langeb ära, sest kolmkümmend kuus võeti vastu. kolmkümmend neli, siiski kakskümmend neli, põnev parandab ennast kõnele poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vist vastu võetud, aga kontrollime, hääletus on alanud, nelikümmend kaks hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kuus järgmisel leheküljel millele on suuline muudatusettepanek Euroopa Rahvaparteilt, kas sobib, kas, kas ollakse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõpphääletus raporti, arvamuse projekti üle, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kaks vastu ja üks erapooletu. Äh, õnnitlen raportööri, variraportööri. kas te soovite ka midagi öelda? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους suur tänu, proua esimees, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, mitte ainult neid inimesi, kolleege, kes toetasid selle arvamuse projekti poolt, vaid ka selle eest, et kompromissmuudatusettepanekute koostamisel olid kõik valmis konsensuseks, koostööks ja isegi minu arvamuse puhul ja niimoodi õnnestus meil siis jõuda nende kompromissmuudatusettepanekuteni. tahaksin tänada ühtlasi ka oma kaastöötajaid ja kõiki neid, kes meid aitasid selles töös. ega seda tööd ei olnud teha lihtne, me nägime seda ka tänase hääletuse jooksul, aga lõpuks jõudsime kohale. suur tänu ja loodetavasti kõik eh, see, mis me täna vastu võtsime, rakendub ka öö, eh, laiemas avalikkuses. tänan ma saan aru, et kõrgel tasemel oli tõesti tarvis leida kompromiss, tänan väga pühendunud töö eest, sama ka sekretäriaadile, variraportööridele kogu tehtud töö eest. hea küll, nüüd liigume edasi. nüüd arutame järgmist raportit tegemist on kultuurikomisjonile väga südamelähedase teemaga ja selleks on Euroopa kultuuripärandi aasta. nagu te teate, me oleme selle nimel palju võidelnud. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal see aasta peaks tulema, kõik on kõvasti tööd teinud, et see ka reaalsuseks saaks. tuletan kolleegidele meelde, et komisjonipoolse ettepanekuga läks palju aega. ja me otsustasime koos koordinaatorite ja komisjoniga jõuda lihtsustatud menetluseni selleks, et äh, asjad saaks kiiremini toimuda. ehk siis mõned sammud toimuvad kas kiiremini või jäävad vahele. Te olete menetlusega tuttavad. ma tahan tänada härra Diakonut kes hakkas kohe koos variraportööridega äh, hästi koostööd tegema ja ta on palunud kõigil ka panustada. me teame, et Euroopa kultuuripärandi kaitsmine on suur väljakutse. seda põhjusel, et Euroopa Liidus keskendutakse nendele teemadele erinevalt me näeme palju innovatsiooni kultuuris, ühiskonnas, lisaks seisab Euroopa silmitsi üleilmastumise väljakutsega ja ka sellega, et on tarvis kultuuride vahel suhelda ja kolmandate riikidega suhelda. sellel aastal valmistume kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, liikmesriigid teevad ka palju tööd, aga tegemist ei ole ainult riikliku pingutusega, vaid sellega on ka seotud projektid, mis suurendavad Euroopa mõõdet ja selleks ongi ähm, kultuuripärandi ja, ja kodanikuks olenemise äh, sisu. annan sõna härra Diakonule ja tuletan talle meelde ka meie ajakava. nagu te teate, siis ähm, meil on olnud suur võitlus, eelarvekomisjon äh, vastas meie muudatusettepanekutele kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, rahastus kultuuripärandi aastale on äh, küll olemas komisjonis, aga loova Euroopa osast väljaspool. ning kultuuri osa sellest on kõige halvemini rahastatud. ma soovin tänada variraportööri, kes on tegelenud eelarve küsimustega on härra Morgan ja mõned teised on siin, ma tean, et te olete äh, palju pingutanud selleks, et eelarvekomisjon meile positiivselt vastas. see on esimene kord, mil eelarvekomisjon on lõpuks seda teemat nii laialt vaadelnud, et nad toetaksid kultuuri. ja me tahame tagada, et ka edaspidi läheb niimoodi, ka nõukogus see on kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta, aga tuleb mõelda ka kaheksateistkümnendale aastale. nüüd härra Diakonu, palun, sissejuhatuseks. În uh, continuarea celor spuse de doamna președintă Silvia Costa, ma tahaksin jätkata sealt, kus uh, proua Costa lõpetas. Uh, ütleksin omalt poolt nii palju, et minu jaoks on täiesti selge see, et see raport peab olema raport, millele me võime alla kirjutada kõik jah, minu nimi seisab selle raporti peal ja seega olen mina see, kes koondab kõik mõtted kokku, aga tegelikult on see kogu meie komisjoni raport ja sellisena ma tahaksin teda näha. ja, ja praegu ta juba seda nägu on, sellepärast et koondatud on kõik seni tehtud ettepanekud sinna sisse tegemist on lihtsustatud menetluse alla mineva dokumendiga ja see tähendab seda, et me peame keskenduma väga konkreetsetele küsimustele nüüd edasi ja, ja panema rõhu nende rakendamisele. väga palju oleks öelda, väga palju äh, te komisjoni ettepanekute osas, aga ma kõigepealt tahaksin Euroopa Komisjoni tänada, sest nad on esitanud meile väga täiusliku, täi-, täiusliku teksti, see on, see on väga hästi kirjutatud tekst ja katab terve Euroopa kultuuripärandisektori. aga ma ütlesin, see teema on ka ühtlasi keeruline te teate väga hästi ise seda, et president Juncker on tegelikult teinud lõpu sellele kultuuripärandi aastasüsteemile ja see raport, mille me vastu võtame, jääbki ainsaks selles küsimuses nüüd. eesmärgiks peab olema aga siiski mingisuguse rütmi sissi, sissetoomine. võib-olla äh, Neid äh, sündmusi ei toimu igal aastal, aga siiski mingisuguse äh, regulaarsusega siiski ja ma loodan, et äh, Euroopa kultuuripärandi aasta ei jää siiski viimaseks. Äh, tulev aasta on kindlasti kõige huvitavam kõik see, mida me oleme läbi elanud seni. ma vaatasin seda, mis on viimastel aastatel tehtud ja millised on olnud ähm, ettevõtmised ja mulle tundub, et tegelikult ei ole kõik läinud korda nende aastatega väga suurt rõhku on pandud kommunikatsioonile ja konverentsidele, ega eriti midagi muud ei ole tehtud. proua Kosta, kõik teavad, et kõige suurem äh, probleem on muidugi eelarve. vahendid, mis on ette nähtud selleks aastaks, on lihtsalt liiga, äh, neid on lihtsalt liiga vähe ja sellest rahast ei jätku ja sellepärast me tahaksimegi äh, et seda eelarvet suurendataks. võib-olla ja kindlasti on meil sel, seekord antud oluliselt vähem raha kui eelmiste kultuuripärandi aastate puhul, peaaegu et ainult pool sellest, mida on saadud varem, neli miljonit eurot. kaks tuhat kaheksateist aasta eelarve on loova Euroopa eelarve realt lisaks veel võetud Te teate väga hästi, proua Costa ja härra Morgano, me esitasime koos muudatusettepaneku ja palusime miljon eurot juurde sellesse eelarveritta, et oleks võimalik läbi viia ka ettevalmistavad tegevused ja järgmine punkt, mis on siis ette nähtud selleks aastaks? mina oleksin hea meelega näinud rohkem ettepanekuid teie poolt ja oleks hea, kui te need mulle siiski esitaksite ja üsna kiiresti. ma olen nimelt täiesti veendunud, et sellele aastale peaks lähenema teistmoodi kui, kui seni. ja mina arvan, et peaks kuidagi rohkem kaasama liikmesriike. ja see tähendab seda, et äh, raha tuleks ju siis juurde, sest et äh, igal äh, liikmesriigil oma pärand ju kõik tahaksid sellele rõhuda ja see tähendab seda, et eelarve peab olema suurem selleks, et kõikidel liikmesriikidel oleks võimalus ähm, oma äh, kultuuri tutvustada ja mul on teile üks suur palve. kui te teete tehke palun neid ettepanekuid üritusteks, minu peas on neid mõtteid väga palju, igasuguseid äh, lähenemisviise on, aga ma ei ole üksinda jõudnud kõige parema lahenduseni. nüüd edasi ma loodan, et me jõuame ka paindlike vahenditeni äh, eelarve puhul, kas siis avaliku erasektori partnerlused või loome sünergia juba äh, olemasolevate Euroopa projektidega. et oleks võimalik tõesti neid äh, vahendeid oluliselt suurendada. ja ma tõesti loodan, et õnnestub äh, meil kaasata ka kodanikuühiskond, äh, kohalikud omavahelise, omavalitsused ja teised osapooled. nüüd rääkides konkreetselt ähm, partnerlustest, ma tahaksin teha koostööd meie kommunikatsiooni peadirektoraadiga rohkem. senine töö on näidanud seda, et enamus rahast on läinud kommunikatsiooni äh, ürituste rahastamiseks, jah, see on ka vajalik kuid minu meelest on asi natukene väljas äh, tasakaalust. minu meelest oleks parem, kui äh, ko-, oleks võimalik mõningaid kommunikatsiooniüritusi rahastada teistest allikatest kui sellest konkreetsest eelarvereast ja need üritused peaksid sellel aastal natukene konkreetsema rütmi järgi käima. eelarve ei ole suur, see on tõsi, tuleb kokku hoida, kuid äh, vähemalt iga viie aasta tagant võiks meil siis olla kultuuripärandi aasta ikkagi. rääkisin teile siis oma mõtetest, ma ei tea, millise vormi võtab meie raport lõppkujul aga võib-olla on mõningate, mõningaid Euroopa piirkondi, kus oleks võimalik ka korraldada näituseid, suuremaid üritusi ja tuua esile teatud äh, meie kultuuripärandi suured monumendid ja, ja koondada tähelepanu ühte või teise kohta üheks perioodiks. see annaks ilmselt suurema löögi ja nii palju siis minu poolt, oleksin, kuulaksin ära hea meelega teie mõtted ja vaatame siis homme variraportööridega, mis on võimalik veel ära teha, meil on aega rääkida nendest asjadest, aga mis kell see koosolek toimub, seda ma veel ei tea. ja üks hea uudis on mul ka. see tuleb välja sellest, eh, mida ma ütlesin ka oma sõnavõtu alguses, ma arvan, et meil on kõigil üks ja sama eesmärk, olenemata sellest, kuhu erakonda me kuulume või millised on meie poliitilised vaated. meie eesmärk on see, et, äh, et see eelarve suureneks ja see mõte, seda toetavad kõik. ja tänu ühistele äh, jõupingutustele õnnestus meil juba varem ka seda eelarvet suurendada, aga ainult tänu sellele, et me tegime koostööd, see tekst üsna pea jõuab eelar-, eh, parlamenti, kus siis on jutt juba viiest miljonist eurost, olen rääkinud eh, nii kultuuri kui ka regionaalarengu volinikega ja nemad ütlesid, et viie miljoni piirmäär on nüüd kaotatud ja seda enam ei ole ja see on meie suur võit. ja ülejäänud kõik siis tuleb homme variraportööridele arutusele. Grazie eh, anche per questa disponibilità all'ascolto. E- Tänan. Tänan eh, selle eest, et te soovisite kõige, kõike kuulata ja et te komisjoni oma töösse kaasasite, isegi sellise lihtsustatud menetluse puhul me arvame, et komisjoni välja pakutud programm on väga mõistlik ja ka see raamistik on mõistlik. ja nagu raportöör ütles, siis usun, et alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast hakkame me kohe tööle ja ei raiska seda aastat. tarvis on tõesti sidusrühmade ja liikmesriikide kaasatust kohe algusest peale. nüüd soovin anda sõna Ehm, teistele kõnelejatele palun ärge ületage kolme minuti piiri, alustame variraportööridega, Trojevski, palun. Mamy tu trzy zagadnienia i nie chciałbym ich mieszać. Pierwsze zag... tänan väga, proua eesistuja, meil on siin kolm teemat, mida me ei tohi omavahel segamini ajada. esiteks raport ise, see tekst, mida me praegu arutame. teine teema on raha. ja kolmas on see, kuidas Euroopa eh, kultuuripärandi aastat rakendada. esiteks, mis puudutab raportit, seda teksti, siis see on piisavalt hea selleks, et eh, ma ei ütleks, et tuleks esitada nüüd muudatusettepanekuid. palju aega ei ole, tekst on sobiv, seal ei ole midagi vastuolulist, eh, aeg töötab meie vastu, ehk siis me peame kiiresti tegutsema ja mina tahan, et me jõuaks õigeks ajaks tööga ühele poole. teine teema on raha. mida realistlikumad on meie ootused, seda edukamad me ka oleme. niimoodi öeldakse. ja me oleme tõesti väga rahul sellega, mille eelarvekomisjon juba vastu on võtnud. me proovime suhtuda eelarvesse realistlikult aga me ka võitleme enda pilootprojekti eest ja meid saatis ka edu. rahaga läks meil hästi selles mõttes, et me saime lahti sellest viie miljoni piirist, nüüd on uus piir kümme miljonit eurot, mis tähendab selliseid keskmise suurusega projekte, mida saab nüüd ka eh, võib-olla rahastada osana Euroopa kultuuripärandi aastast. kolmas teema, see, kuidas me seda kõike rakendame, siin arutelu veel peab käima ja me peame otsustama kahe asja üle. esiteks midagi, mida proua Truppel ütles, et äh, jõuda ka edasi kahe tuhande üheksateistkümnendasse aastasse. meil on vaja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal asjad kokku võtta, on tarvis rohkem tegutsemist. teiseks, me ei saa uuesti lasta juhtuda sellel, mis on juba juhtunud, ehk siis uut programmi rahastatakse Loova Euroopa programmist, mis tähendab seda, et raha võetakse teistelt olulistelt projektidelt ära. praegu meil peaks kõigil olema mõttes see, et kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks on vaja korralikku rahastust ja järgmise aasta juuniks on vaja tõesti sellele keskenduda, mitte magada seda võimalust maha. nüüd palun, kolleeg Morgana, palun. aitäh! jah, ma olen nõus sellega, mida kolleegid seni on öelnud, kahtlemata on tarvis detsembri täiskogul hääletada selle raporti vastuvõtmiseks, vastasel juhul magame me võimaluse maha. kõneleja ütleb, et tal on mikrofoniga probleeme ja kui me seda ei tee, siis me ei jõua õigeks ajaks valmis. nüüd ma tahaksin paar teemat veel üle käia. esiteks, mis on selle kultuuripärandi aasta eesmärk? me tahame tõsta kodanike teadlikkust Euroopas kõigi kodanike, kes Euroopas elavad, eriti noorte inimeste, et nad äh, kannaksid edasi kultuuripärandi väärtusi, kultuurilisi väärtusi, kaitseksid meie mitmekesisust ja suurendaksid äh, sellist kuulvustunnet Euroopasse. kui me tahame, et tulevikuks oleksid head väljavaated, siis meie Euroopa Parlamendina peame tagama, et me ei mõtle siin ainult äh, enda ajaloost. nagu härra Diakonu ja eesistuja ütlesid, siis on tarvis ähm, algatusi, millega tõsiselt tegeletakse ning tuleb ka määrata seda, määrata kindlaks see, et tegevused terve aasta toimuksid järjepidevalt meie algatustele on vaja sellist ühist nimetajat või ühist brändi. me ei saa tegutseda ainult Euroopa Liidu kaudu, vaid ka liikmesriigid peavad tõhusalt kaasa töötama. ja meie Euroopa Parlamendina peame nendega sellel teemal rääkima, komisjon peab täpselt sama tegema. me peame tagama, et igal tasandil ollakse tõepoolest selle teemaga kaasas ehk siis me ei taha tegeleda sellega ainult kõige kõrgemal tasandil, vaid ka liikmesriigi kohalikel piirkondlikel tasanditel selleks, et see algatus jõuaks inimesteni, keda me ju lõpuks tahamegi mõjutada. me tahame avaliku ja erasektori partnerlusi parendada, seda ei tohi kindlasti unustada ja siis on veel mõningad küsimused, mida tuleb lahendada. meie toetame, et loodaks uus eelarverida. me ei taha toimida eh, loova Euroopa eelarverea abil. ma pean lisama, ja see on minu arvamus, et võib-olla saaksime me ka ära kasutada eh, sellist äh, läbilõikelist lähenemist ähm, eelarvele, et siin on mitu võimalust selle jaoks ja ma arvan, et me saame oma ähm, tööpanuse kokku tuua ja see teeks kõik paremaks. lisaks ma arvan, et institutsioonide vahelist koostööd on vaja parendada komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel. näiteks me praegu ei näe, et parlament oleks selles dokumendis kuidagi nähtav. aga ma viitaksin äh, otsuse projekti artiklile viis, seal on mainitud liikmesriikide koordinaatoreid, kes töötavad koos komisjoniga, no sinna võiks ju ka parlamendi kirja panna, selleks et oleks näha seda, mis suunas meie soovime seda viia ja loomulikult me ei taha, et kõigeni äh, venitataks kahe tuhande kaheksateistkümne aastani. tänan nende ettepanekute eest, härra Maltese, palun. Naturalmente eh, le idee, le proposte dipendono anche dai finanziamenti. suur tänu. muidugi ettepanekud sõltuvad rahastamisest ja rahastamine on meil selline kitsas aga seda juhtub äh, pea alati ja kuna see juba nii on, siis teeksin ettepaneku, et äh, paneksime pead kokku ja mõtleksime välja, kuidas saaksime äh, radikaalselt suurendada investeeringut kultuuri. me räägime ju siin Euroopa kultuuripärandi aastast. see on üks äh, erakordsemaid äh, vahendeid, mis meie mandril on, kui me räägime siin äh, tursa kala-aastast, siis äh, oleksid investeeringud automaatselt suuremad. ma arvan, et peaksime sellele tõsisemalt mõtlema. meil on nüüd mitmeid ettepanekuid, mõned on väga kasulikud, härra Diakono esitas väga hea ettepaneku ühtse portaali kohta, see on realistlik teostatav ja saadaks välja väga positiivse signaali ning oleks väga praktiline. seega võiksime selle idee käivitada järeltegevusena. mis puudutab taas äh, vähest rahastust, siis peaksime seadma endale selge konteksti, selged eesmärgid näiteks ehk äh, keskenduksime noortele või kui nüüd teha veel üks ettepanek, võiksime keskenduda sellele, kuivõrd äh, haavatavamaks aja jooksul meie pärand muutub mitmetes riikides avalike programmide kärbete tõttu või kliimamuutuste tõttu või looduskatastroofide tõttu näeme seda, et üle kogu Euroopa kannatab just kultuuripärand ja seda just vaesemates riikides. meie kultuuripärand on üha haavatavam ja peaksime ehk keskenduma sellele. aitäh! järgmine kolleeg, palun jah, aitäh, Silvia, kui me räägime Euroopa kultuuripärandi aastast, ja üldiselt kultuuripärandist Euroopas laiemalt, siis on oluline selgeks teha, kuidas me seda kultuuri mõistame ja tahaksin nüüd rõhutada, et väga oluline on keskenduda just demokraatia kultuurile ja demokraatiale, et ükski kultuur ei ole, ei oleks teistest kõrgemale tõstetud Euroopas me oleme ju aru saanud, et osad kultuurid peavad ennast teistest paremaks ja siin tuleb selgelt väljendada, et me sellisele ideele oleme täiesti vastu, kus rõhutatakse rahvuslikku või etnilist kultuuri, see ei too inimesi kokku, see tekitab inimeste vahel lõhesid. ja ma arvan, et me peame just seda selgelt väljendama, et alustame demokraatlikult kultuuri põhimõttest, kaasatuse põhimõttest, kultuuris kaasame ka vähemused, isegi kui tegemist on Äh, see aitab kaasa luua äh, Euroopa ülesemat kultuurimõistet ja see peaks olema see, millest me lähtume, kui me räägime Euroopa kultuuripärandist. ja kuna meil on äh, praegu poliitiline arutelu käimas selle üle, kas me saame vähemustega, erinevate uskude, religioonide esindajatega koos elada, siis meil on vaja seda joont, millega eraldada terroristid või äh, vaenulikud tegevused, aga peame rõhutama seda, et vähemusi tuleb kaitsta, vähemused on olemas ja avatud ühiskonna idee on meile oluline. seetõttu on oluline ka raportis selgelt väljendada seda, et me peame töötama kodanikuühiskonnaga, vabaühendustega, kaasama väga palju erinevaid inimesi selleks, et et äh, töö ei oleks piiratud äh, ainult teatavate institutsioonidega, vaid oleks avatud kogu ühiskonnale. ning lõpetuseks tahan öelda seda, äh, jätkata sealt, mida juba kolleeg ütles, et meil on vaja uut eelarverida, me ei saa töötada Euroop-, loova Euroopa programmi sees, see oleks liialt piirav ning loodetavasti suudame leida ka toetajaid parlamendis selleks, et selgelt väljendada seda, et et äh, eelarverida ei ole ainult loova kultuuri tarbeks, aga see on oluline, et Euroopa Liidul tekiks äh, arusaam iseendast, enda kultuurist ja selleks on vaja leida vahendeid ja täiendavat rahastust ning tuleb luua uus eelarverida. aitäh! jah, selles on teil õigus äh, ja proua Adinolfi, palun. suur tänu olen ajalehest, ajalehtedest lugenud äh, suurepäraseid asju Euroopa kultuuripärandi aasta kohta. Äh, sellega edendatakse teadmisi, ajalugu, ühtset identiteeti, luuakse sidusust, äh, edendatakse sotsiaalset lõimimist ja see on kõik ju väga tore. aga me saame kultuuripärandist rääkida ainult siis, kui me peame sellega silmas tegelikult eh, ehitisi, hooneid, kas me tahame järgida härra Maltese materiaalsed eh, ideid, kas me järgime materiaalseid või mittemateriaalseid eh, pärand, pärandiideid, aga igal juhul ei jagu meil selleks piisavalt vahendeid ja võib, võime riskida ka sellega, et kui vahendeid pole piisavalt, ei pruugi Euroopa Liidu kodanikud isegi teada, et Euroopa kultuuripärandi aasta on käimas niisiis on selge, et kui meil ei ole korralikku ja väärikat eelarverida selle projekti jaoks, siis tekitab see väga suuri probleeme. muidugi püüame me leida võimalikult hea lahenduse selleks, et ära kasutada võimalikult palju olemasolevat eelarvet, võime rääkida digiteerimisest, platvormide loomisest, võime erinevaid kultuurivaldkondi koondada aga me riskime sellega, et äh, ei keskendu suurele pildile ja saadame tegelikult kodanikele vastupidise signaali sellega võrreldes, mida me soovime saata, me taga, tahame ju tegelikult kaitsta oma kultuuripärandit. aga kui me investeerime sinna liiga vähe, siis äh, inimesed näevad, et me ei panusta kultuuripärandisse, sest me ei usu sellesse ise ja me ei taha selle seda riski võtta. kõikides fraktsioonides peaksime lähenema sellele küsimusele ühtse leerina ja nõudma, et meil oleks korralik eelarve, aitäh! jah, me oleme korraliku eelarve nimel vaeva näinud, aga me töötame selle nimel ka edasi, ootame ära nõukogu lõpliku otsuse. kolleeg Pilt, palun selge, teie olete variraportöör, eeldasin, et soovite rääkida, ei soovi, selge. kolleeg Pukser, palun. suur tänu, minul on jäänud mulje, et äh, peaksime selle raporti rõõmuga vastu võtma muidugi oleks äh, väga hea, kui me aluspõhimõtetes oleksime kokku leppinud, oleme juba kokku leppinud, et kultuuripärand on oluline ja selleks oleks vaja eraldi aastat, et sellest rääkida. aga see puudutab ka kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ning äh, kõik liikmesriigid ju sooviksid tutvustada oma kultuuripärandit selle aasta raames ja püüda seda ka säilitada tuletada meelde, millised äh, kultuuripärandi aspektid neile olulised on ja neid just rõhutada. aga miks Äh, see konkreetne kultuuripärandi äh, aasta on oluline. see on oluline sellepärast, et see aitab meile meenutada meie ühiseid juuri ja kui me suudame läbi suruda selle sõnumi, äh, jõuda Euroopa ühtsete alusteni, siis oleme juba saavutanud palju. kui me vaatame näiteks noorte tööpuuduse küsimust, siis ei tohi me ära unustada seda, et kui me räägime Euroopa kultuuripärandist, siis on meil praegu kolmsada töökohta, kui meil on Euroopa kultuuripärandi aasta, saame ka tööhõivet selles valdkonnas äh, suurendada, me räägime turismist, kultuurist, äh, tõlkest ja nii edasi, äh, teisi valdkondi on veel küllaga. seega on väga oluline, et me seda projekti toetaks, aitäh! suur tänu, kolleeg Kassa! suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, ka mina tahaksin omalt poolt tegelikult äh, sisul, sisuliselt äh, midagi öelda selle kultuuripärandi kontseptsiooni kohta. Euroopa kultuuriruum äh, ruumis tuleks anda väga oluline samm selles suunas, et eurooplased kujunda-, kujundaksid välja arusaama sellest, et nad, et nad on eurooplased ja seega ma tu-, tervitan seda kultuuripärandi aastat. kultuuripärand võiks olla ühtseks allikaks, mis äh, on keskendunud mitmekesisusele ja loovusele ja see aitab kaasa valgust, inimeste valgustamisele ja inimõiguste kaitsmisele. ja Helga Trüppeli, seega ma toetan teie sõnavõttu ja ma toeta ja selline aasta võiks tõesti äh, panustada sellele, et meil õnnestub natsionalism seljatada Euroopas äh, ja selle üle võit saavutada. aga ühest asjast ma tahtsin veel rääkida, mis minu meelest on väga oluline aastal kaks tuhat kaheksateist. ma räägin nimelt äh, Euroopa kultuuritööstuse toetamisest, kultuuripärandi ja kultuuritööstuse välja kujundamine on väga oluline, näiteks ka minu piirkonnas, äh, kaevanduspiirkonnas Saksamaal, see tähendab inimestele väga palju ja väga paljud äh, Euroopa piirkond on näidanud seda, et vanad tööstuskeskused on kujundatud ümber kultuurikeskusteks ja seega toetatakse sellega ka Euroopa struktuurimuutuseid ja pööratakse see protsess positiivseks Poolas, Ungaris või ka näiteks Ühend-, kuningriigis või teistes piirkondades on näiteid selle kohta, kuidas läbi kultuuritöö on võimalik äh, väljasurnud tööstuspiirkondi ellu äratada ja vanade tööstuskeskuste või piirkondade kultuuri läbi elustamine ei tohiks aga tähendada seda, et luuakse mingisugune kaasaegne teater oma kulissidega, see peab olema koht, kus inimesed eh, tõeliselt ka saavad tööd teha ja elatist teenida. tööstuskeskused kultuuripärandina peab eh, hõlmama endas ka sotsiaalprojekte ja seega on minu meelest, minu meelest väga tähtis, et ka sellel kultuur, kultuurpärandi aastal äh, Äh, oleks äh, Euroopa tööstuspärand rohkem esil, sest et äh, Euroopa on ju võidelnud paremate töötingimuste nimel, meie töövõtjad on selle eest võidelnud ja, ja praegu on meie tööstus suure ohu äh, käes ja võib-olla oleks uutel põlvkondadel ka midagi õppida sellest protsessist. näiteks me võiksime näidata, et sotsiaalseid samme, need ei tule iseenesest, vaid keegi peab need sammud astuma ja sellepärast peaks ka Euroopa kultuuripärandi aastal sellele rõhuma. ja seega mina kutsuksin üles, et kultuuri, et tööstuspärandi ja tööstuskult-, tööstuse areng tuleks ka samuti esile sellel kultuuripärandi aastal ette. Eh, chiediamo ora alla Christine Libacca suur tänu. järgmine kõneleja, palun. suur tänu. mulle väga meeldib Harri Tšekonu mõte sellest, et kaasaksime kõik liikmesriigid Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamisse. härra Morgano on läinud isegi veel kaugemale ja tema ütleb, et peaksime kaasama ka kohalikud omavalitsused ja piirkondlikud omavalitsused mina arvan, et me peaksime kaasama ka Euroopa noored. peaksime äh, korraldama konkursi noortele inimestele seoses selle äh, kultuuripärandi aasta kontseptsiooniga. kui meil oli Euroopa spordiaasta, siis selle hüüdlauseks oli äh, ühe kaheteistaastase noore mõte, nii et ma arvan, et me peaksime rohkem noori kuulda võtma, aitäh. suur tänu, Kristiina, ma olen sinuga täiesti nõus. kolleeg Rain, palun

suur tänu, väga palju häid ideid äh, on juba välja toodud Euroopa kultuuripärandi korraldamise, aasta korraldamise kohta, aga üks asi on oluline, see on võimalik ainult siis, kui liikmesriigid, kohalikud omavalitsused, äh, väiksemad omavalitsused, kes tegelikult on ju selle tegevuse sihtmärgiks ka, osalevad projektidega. kui meie Euroopa Liidust midagi ette kirjutame, siis tegelikult selle aastaga midagi ei saavutata ja me rikume selle asja hoopis ära, nii et kõik tuleks kaasa kaasata kõik osapooled ja luua võrgustikke. eriti Euroopa tasandil peame me võitlema ju nende natsionalistlike suundumustega ja selleks peakski Euroopa kultuuripärandi aasta rolli mängima. peaksime täpsemalt rääkima sellest, et kus on meid ühendavad punktid, kus me saame tõmmata paralleele, kus me tegelikult oleme näinud, et me oleme üheskoos arenenud, mitte teineteisest mööda. kas meil on midagi ajaloost, sellest arengust äh, ka midagi õppida ja ma arvan, et see on see lisandväärtus, mille võib anda kultuuripärandi Ehm, aasta, ma panustaksin vähem sellele taristu väljaehitamisele, ühe aastaga ei saavutada mitte midagi ja kui me arvame, et me saame nüüd suure eelarve selle asja jaoks, selleks et, et kultuurilinnad oleks kõik võimalik saneerida ja kord seal majja lüüa, see ei ole võimalik, siis me ei ole ka aru saanud, mille jaoks see pärandiaasta üldse on loodud ja see on edendamiseks, ideede tekitamiseks, meetmete taoliste meetmete jaoks ja see on oluline, et me sellele keskenduksime ja teeksime seda mõistuspäraselt ja et kõik liikmesriigid kaasatakse sellesse, sellel teel, et jääks ka midagi sellest aastast järgi ja mitte ei läheks kõik korstnasse. proua Kammervert. suur tänu e, jätkusuutlikkus on siin tõesti väga oluline sõna, Sabine Verhaien selle välja ütles ja õigus tal on Euroot-, Euroopa kultuuripealinna projekti puhul äh, oleme me seda samuti ju näinud, me oleme üritanud äh, ka siin keskenduda sellele, et need kontseptsioonid oleksid ka ajas püsivad. me ei taha siin äh, sugugi ju edendada selliste sammudega eliitkultuuri, vaid et, et tegemist ei, ja et tegemist ei oleks mingisuguste kultuuriasutuste teineteise esile upitamisega, vaid et tõesti me panustame vastaksime meie kultuuripärandile, kaasaksime täiesti tavalised inimesed ja tõesti on väga tähtis see, et meil oleks mingisugused seosed ka kohaliku tasandiga. härra Köstner ütles, et me ei räägi siin mitte ainult kõrgkultuurist, kui ma nüüd teist õigesti aru sain, on täiesti õige, me ei räägi siin mitte ainult teatritest ja kontsertidest või kultuurimonumentide austamisest äh, mida me ürit-, millele me üritame rõhuda, vaid äh, et me räägime tegelikult äh, käega mitte võib-olla tuntavast kultuurist äh, ja see on see kultuur, mida me peaksime toetama ja, ja edendama tuleb kaasata teised inimesed, tuleb need, kõik need, kellel on oma kultuur, kes elavad teatud kultuuriruumis, samas aga ütlemata, et minu kultuur on etem kui sinu oma, vaid üritame, peaksime üritama siis tõesti nii-öelda vastastikust mõistmist edendada ka selle võib-olla mitte selle tajutava kultuuri osas loomulikult me ei saa kirjutada raportisse sisse, et äh, liikmesriigid, äh, võtke üle meie kontseptsioon, vaid me peame nad lihtsalt kaasama. me peame liikmesriigid ja see on loomulikult äh, ülesanne meie kõigi jaoks, et äh, liikmesriikidele tuleb ka seda tutvustada, seda programmi, et nad seda rakendaksid, seda võimalust kasutaksid, et tegemist ei oleks äh, kultuuriasutuste teineteise kiitmisega, vaid et tõesti sellesse aastasse kaasatakse kõik see, mida meie inimesed meie kultuuripärandisse annavad, et inimestel oleks võimalus iseenda kultuuri järele osas järele mõelda ja võib-olla selle juures ka veel meelt lahutada, aitäh! Uh, see on olnud väga huvitavat arutelu, olen nõus mitme juba välja öeldud asjaga, eriti sellega, et me peaksime kaasama noori. Uh, noored on ju meie tulevik, et seega on väga oluline, et uh, projekti oleksid kaasatud ka nemad ja seda kõigil tasanditel. see on väga suur võimalus näidata ka äh, seda, et kultuur ei ole paika pandud asi ja meie Euroopa identiteet äh, hõlmab erinevaid äh, rahvusi, keeli, kultuure ja erinevaid ähm, rändelaineid samuti. ja väga oluline on näidata, et see, mis praegu Euroopas toimub, on toimunud tegelikult juba mitmeid ja mitmeid sajandeid. minu enda päritolu näiteks äh, Äh, läheb tagasi hugenottide pagul-, pagulasteni ne,, nemad tõid endaga ähm, pitsikaubanduse ja minu isa äh, on pärit äh, linnast, kust pandi alus ka tekstiilikaubandusele ja mida enam me suudame selliseid ühenduskohti minevikuga leida ja näidata, et see, mis Euroopas praegu toimub, ei ole mitte midagi uut. see, mis Euroopas toimub, see on ikka ja jälle toimunud see on suurepärane võimalus seda mitmekesisust ja paljusust äh, tähistada. aitäh! suur tänu, viimasena annaksin äh, enne komisjoni esindajaid äh, veel ähm, kolleegidele Haridus- ja Kultuuri peadirektoraadist Sampierile ja Kreidile, aga enne soovin ise veel mõned asjad veel öelda, veidi hiljem räägin teile põhjalikumalt tänasest ajakavast, aga esmalt sooviksin öelda, et olen täiesti äh, nõus nende mõtetega, mis siin on kõlanud, tegemist peaks olema Euroopa kultuuripärandiga, see peaks olema võimalikult riikideülene ning lähtudes sellest, mida, mis mõtted siin on juba kõlanud, peaks rõhutama Euroopa identiteeti, aga ka võrgustikud ja algast-, algatused, mis on juba olemas, need on väga olulised, näiteks Euroopa kultuuripealinna idee, on juba loodud mitmeid kultuurilisi võrgustikke ja ma arvan, et me peaksime nende vahelisi suhteid ka ära kasutama nii audiovisuaalses sektoris kui ka mujal, selleks et äh, tähistada kultuuripärandi aastat. keegi äh, juba rääkis sellest ja sooviksin ka komisjoni kommentaare selles osas me peaksime looma logo, brändi ja portaali aastal kaks tuhat seitseteist, võiksime just selle tööga alustada, et inimestele selgitada, mis raamistikus me tegu-, tegutseme. rääkisime ka kohaliku tasandi kaasatusest, kohalikest omavalitsustest, siis äh, jätkaksin härra Diakona ja teiste mõtet sellega seoses, et äh, juhtimise, juhtimisse peaks olema kaasatud mitte ainult parlament, vaid kõik kõik äh, Äh, sidusrühmad kõikidel liikmesriikidel peaks olema mingisugune juhtorgan nendes algatustes. nii äh, jõuame me kõigini ja muidugi proaktiivselt tuleb kaasata ka noored, mitte ainult selleks, et nad õpiksid tundma kultuuripärandit, vaid nad saavad ka väga häid kogemusi, Itaalias oleme me Äh, juba sellise tööga algust teinud ja samuti tuleks kultuurivahelisele dialoogile keskenduda, see on väga hea võimalus edendada erinevate kultuurigruppide sotsiaalset kaasatust. ning lõpetuseks, mis puudutab aastat kaks tuhat seitseteist, siis muidugi me peame silmas pidama ka meie eelarvet, aga me peame kaasama ka liikmesriike ja mitmeid sidusrühmi äh, selle projekti analüüsimisse ja nüüd minu poolt, kui lubate, üks väike ettepanek töörühmast kasvas see välja, see mõte, kus arutati kultuuripärandit. aastal kaks tuhat seitseteist võiksime korraldada temaatilisi üritusi, mis keskenduvad Euroopa kultuuripärandi aastale ja need võiksid toimuda Euroopa sümboolsetes kohtades, mis oleksid kultuuripärandi aspektist olulised see võiks anda väikese ülevaate meie edasisest kultuurialasest tegevuskavast, muidugi peaksid ürend-, üritused olema kaasrahastatud liikmesriikide ja ähm, äh, erasektori sidusrühm, sidusrühmade poolt, aga see annaks meile järgmise tõuke enne kultuuripärandi aastate ennast, et võimalikult palju erinevaid äh, rühmi kaasata. härra Dekona Äh, juba rääkis sellest ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale härra Zampierile. suur tänu teile. Äh, meie jaoks on tegemist äh, komisjonis väga olulise ettepanekuga ning olen parlamendile ja just sellele komisjonile väga tänulik selle eest, et te olete nii palju vaeva näinud meie aitamisel ja selleks, et see üritus üldse aset leiaks. tegemist täna on olnud väga huvitava aruteluga meenutaksin teile lühidalt äh, meie ideed sellest, miks me esitasime selle ettepaneku sellisel kujul, nagu see teie ees on. me soovisime Euroopa kultuuripärandi aasta asetada teatavale trajektoorile, sellepärast äh, panime paika Euroopa kultuuripärandi aasta eesmärgid ja meenutame ka juba tehtud tööd, sest me näeme seda aastat eh, eeskätt konsolideerimise võimalusena ning eh, uue lähtekohana edasiseks tööks. sellepärast on eh, kult-, kultuurivaldkonna peavoolustamine erinevate peadirektoraatide ja institutsioonide koostöö väga oluline. esiteks, Euroopa Liidu poolne rahastus kultuuripärandile on väga oluline, erinevad Äh, osakonnad äh, rahastavad seda, näiteks äh, teadustöö tegevuskava on väga oluline Horisont kaks tuhat kakskümmend aspektist, tõukefondid samuti, me räägime ju kuuest miljardist eurost, mida komisjon ja siseriiklikud organid koos haldavad. süvalaiendamine on oluline ka selleks, et kultuuripärand säiliks, me peame ju äh, Äh, jätkama seda tööd selleks, et äh, see oleks kestlik, see ei ole ühekordne projekt, see on väga oluline samm meie edasise kultuuripärandipoliitika arendamisel ja see tuleb äh, täpselt õigel ajal ja me peaksime arutama ka ähm, programmide järgmist põlvkonda, seega on väga oluline, et me teeksime seda tööd õigesti. olen nõus kõigega, samuti mida räägiti sotsiaalsest mõõtmest, eriti äh, Äh, just Euroopa mõõtmest. Äh, nüüd, kus liikmesriikide tasandil on saadaval äh, üsna suur rahastus, mida me peaksime Euroopa kultuuripärandi aasta raames ette võtma, Euroopa kultuuripärandi aasta peaks suunama valgusvihu just Euroopa kultuuripärandile ja rõhutama seda, et pärand on kogunenud aja jooksul ja piiriüleselt ja see on oluline lähtepunkt ka meie tegevuskavas aastast kaks tuhat neliteist ja ka härra Diakona ettepanekust äh, veidi pärast seda see mõte kajastus. ma arvan, et just see peaks olema Euroopa kultuuripärandi aasta roll. mis puudutab demokraatlikku kultuuri ja avatud ühiskondi, ka see on äärmiselt vajalik äh, me oleme keskendunud just juhtimisele, teeme seda tööd äh, koos liikmesriikidega ja juhime seda koos, sest meie jaoks on oluline just see, kuidas me oma pärandit haldame, me ei taha seda ainult tutvustada, vaid me tahame seda, et äh, erinevates komisjoni osakondades äh, tehtaks seda tööd ka edasi kultuuripärandiga ja et kultuuripärandi haldamine oleks kaasav räägi, räägiti ka noorte kaasamisest, muidugi see on ju selge, sellega oleme me täiesti päri. ja meil on siin ka võimalus rõhutada hariduse rolli kultuuripärandist. muidugi noored äh, on äh, see grupp, kellega me peamiselt äh, soovime suhelda ja ka teised vahendid, äh, proua Kosta men-, härra Koster meenutas meile, et meil on juba võrgustikud, auhinnad, äh, Euroopa kultuuripärandi päevad, äh, mille Euro-, Euroopa Nõukoguga koos oleme paika pannud, nii et meil on mitmeid vahendeid, mida me saame ära kasutada. muidugi ei ole meil midagi selle vastu, kui eelarvet suurendatakse äh, kaitsen äh, komisjoni ettepanekut, aga selles mõttes, et äh, ka praegu, praegu olemasoleva äh, rahastusega saame me teha piisavalt tööd, keskendudes Euroopale. Ähm, tegevuskavas on mitmeid aspekte, aga loov Euroopa ja selle raames tegutsemine, see on väga oluline. esiteks aitab see kaasa piiride ülesele äh, tegevusele, aga samuti on see seotud ka loometegevusega, turismiga ja kõikide teiste valdkondadega. ja just sellele me soovime keskenduda ja jätkata seda tööd, olgugi et Euroopa kultuuripärandi aasta on eraldi projekt. ning äh, veel üks mõte seoses äh, nende küsimustega, mis äh, tõusetusid seoses juhtimisstruktuuri ja parlamendi kaasatuse ka seoses, mul ei ole midagi selle vastu, need mõtted sobivad meile täielikult, mis puudutab äh, logot, brändi ja portaali, jah, me töötame kõigi nende asjade kallal, need on Euroopa aastate põhiosad ja me töötame nende kallal. Need on olulised seetõttu, et meil ei ole kunagi piisavalt raha selleks, et igas liikmesriigis eraldi algatused kõike ellu viia et viia see aasta kõikide nende kodanikeni, meil on vaja liikmesriikide ja sidusrühmade abi selleks. mis puudutab logo ja, ja brändi loomist, siis aitab see suuna, suunata tähelepanu ka meie eraldi algatustele seoses selle aastaga. suur tänu teie pühendunud töö eest, komisjon hindab seda väga, aitäh! Grazie e di questa, come dire, di questi chiarimenti e anche di questa apertura. suur tänu! nende selgituste eest ja selle avatuse eest. ma seletan ühe asjaolu lahti. loov Euroopa peaks olema selle Euroopa aastaga seotud küll, aga me arvame, et ainult vahendeid ei tuleks sealt ära võtta. muidugi komisjoniga on siin vaja koostööd teha um,. Pentru ca un asemenea proiect selleks, et meil õnnestuks see, et sellest kultuuripärandi aastast ei saaks üksik üritus, peame me keskenduma sellele, et me õpime eelmistelt aastatelt, sest et muidu öö, äh, on lõpuks nii, et kõik need pärandiaastad näevad välja ühtemoodi ja see kõik on monotoonne me oleme kokku leppinud täna sellest, et teema peab olema selge ja et me peame näitama tõesti euroopalikku pärandit. ja on tähtis, et me mõistaksime selle aasta läbi, miks kultuur on piire ületav ja sellepärast ongi meil vaja võidelda igasuguse natsionalismi ilmingu vastu sest et äh, see viib meid asjadeni, äh, mis meile ei meeldi. ma tahaksin teid, kolleegid, kõiki tänada ja pean teile tunnistama, et äh, mul on käsi juba päris haige sellest asjade üleskirjutamise eest, sest te ütlesite nii palju tarku asju, kõik tuli üles kirjutada. Bene eh,, mi pare che <clears throat> ci sia molto. hea küll, aitäh. me oleme kuulnud paljusid ettepanekuid ja kindlasti on kõrva taha pandud see, et kolleegid oleksid äh, selle teemaga seotud. ma toon ka välja, et pärast praegust mõttevahetust pakutakse lõplik tekst äh, välja neljateistkümnendaks oktoobriks ja see peaks jõudma kõigi komisjoni liikmeteni. pärast seda on kakskümmend üks aeg, kakskümmend üks päeva aega äh, väljendada seda, kas me oleme muudatusettepanekutega nõus või mitte. kui rohkem kui neli äh, komisjoni liiget ei ole nõus, siis tuleb hääletada. kui nii peaks minema, siis hääletame kaheksandal novembril või kahekümne kaheksandal novembril. ja siis ei saa välja tuua uusi muudatusettepanekuid, vaid saab hääletada ainult nende muudatusettepanekute üle, mille raportöör on välja pakkunud, see ongi lihtsustatud menetlus. kui keegi vastu ei ole, siis võtame raporti vastu ja see jõuab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembri täiskuusse. ma ei tea, kas me jõuame novembriks valmis, aga detsembriks kindlasti. menetlus on igatahes selline. tänan raportööri ja variraportööre tehtud hea töö eest, kindlasti seda dokumenti saadab edu, sest see on suurepärane. ning ehm, ma loodan, et kõik kolleegid, kes soovivad teemaga tegeleda, kontakteeruvad juba neljateistkümnendaks raportööride ja variraportööridega. nüüd aga siis äh, Karl Suure äh, noorteauhinna võitjate tutvustamine, nad, äh, võitjad on juba kohal, te olete selle algatusega tuttavad, auhind on välja antud kahe tuhande kaheksandast aastast saati ähm,, koostöös Aheni vastava fondiga ja seda auhinda antakse välja noortele inimestele, kes on oma projekte meile esitlenud ja nüüd palun tulgegi, istuge siia. see on mõeldud noortele inimestele, kes on ähm, euroopalikkust ja, ja seotust noorte seas edendanud. täna on siin meiega kolm noort esindajat, tere tulemast teile! mul on väga hea meel, et te olete siin ja me saame siin koos istuda ja palju õnne ka tehtud töö ja võidu eest. minu vasakul käel on võitja. projekt nimega Integrate Italist äh,, Itaaliast. ning esitleb seda Benedita Turin. projekti eesmärk on aidata kogu Euroopa noortel inimestel aidata kaasa pagulaste lõimimisega. projekti raames korraldatakse töötubasid, seminare, teisi sündmusi ja sellega on seotud äh, erinevad vabatahtlikud ja vabatahtlike organisatsioonid. palju õnne teile, Benedetta, see on väga oluline ja väga tundlik teema, millega see projekt tegeleb ja ma arvan, et Euroopas peaks sellist solidaarsust rohkem olema, sest sellest on vahel puudus. tutvustan ka teisi osalejaid, teise koha sai Äh, Kreekast projekt nimega Karl Suurt otsides või Searching for a Charlemagne. Äh, arvan, et see on ka väga oluline teema. tegemist on äh, projektiga, mille tegid valmis Kreeka noored Pürgettasest ning nad tegid arvutimängu Karl Suurest Te olete viidanud Karl Suurele kui Euroopa isale. And then? ja kolmanda koha äh, nimel on meil siin Tilman Heidelk projektiga äh, Young European Council Ühendkuningriigist äh, mis on iga-aastane ähm, rahvusvaheline konverents, kuhu tulevad kokku noored inimesed ja arutlevad Euroopa Liidu tuleviku üle. see on väga hea, et Ühendkuningriigi noored ka kaasa tahavad rääkida Euroopa Liidu tulevikus. ma arvan, et see on väga oluline ja väga huvitav, et just sellised valikud on tehtud. on valitud kolm küllaltki erinevat projekti ja see näitab, kui rikkalik ja mitmekesine see auhind on. ka need laureaadid on huvitavatest riikidest, sest nendes riikides toimub päris keerulisi teemasid. meil on umbes tund aega esitlusteks ja aruteluks, iga esitleja saab seitse minutit ja siis saame kolleegidega seda arutada meil pärastlõunal on veel päris pika, pikk koosolek. ehk siis ma ei tea, kui palju inimesi praegu sõna saab. aga ma alustaksin sellest, et annan sõna Benedetta Turinile, kes räägib Integrate projektist. Eh, jah, see on minu ettekanne Integrate projektist alustan sellest, mida me teeme ISEC-i äh, organisatsioonis. tegemist on apoliitilise organisatsiooniga, see on maailma kõige suurem üliõpilasorganisatsioon, mis sündis pärast teist maailmasõda. organisatsiooni eesmärk on hoida ära selliseid konflikte, nagu seda oli Teine maailmasõda, et neid kunagi enam ei juhtuks. peamiselt äh, tulid kokku Euroopa noored, nad äh, tulid kokku ja otsustasid, kuidas rahu ja muude heade väärtuste nimel eh, parem tulevik luua ja selleks me usaldame noori. noored inimesed peavad astuma juhtrollidesse, ka sellel slaidil on võimalik näha erinevaid väärtusi, mida peaks edasi kandma lisaks on seal loetletud ka meie organisatsiooni väärtused. me teeme seda juhi kogemuste vahetamise ja kultuurivahelise kommunikatsiooniga. Integrate programm sai alguse Indias ISEC-i aastakongressil, kus kõik ISEC-i esindajad tulid kokku ja Euroopa esindajad mõtlesid, et missugune projekt meil võiks olla selleks, et tegeleda Euroopa teemade ja probleemidega. ja muidugi see teema, mis kõigile noortele kohe pähe tuli, oli noorte ja noorte pagulaste ja asüülitaotlejate integreerimine. ja siis see projekt loodigi Itaalias kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobris. me tegime koostööd oma Euroopa partneritega selleks, et projekt heaks ja isegi paremaks teha. projekti eesmärk on ühendada neid vabaühendusi ja inimesi, keda kohalikul tasandil huvitab pagulaste heaolu ja ka noori inimesi. noored üliõpilased saavad minna pagulaslaagritesse ja pakkuda sealsetele elanikele erinevaid ajaveetmise viise. näitan pärast selle kohta ka videot. meie eesmärk ei ole mitte ainult aidata pagulasi, aga ka aidata Euroopa noortel ja üliõpilastel mõista seda, et ka pagulastelt on võimalik midagi õppida ja nemad saavad ka kuidagi oluliselt äh, lõimimisele kaasa aidata. kõige rohkem tuleb tähelepanu pöörata sellele, et, et noored üliõpilased saaksid aru, et nad saavad ka tegutseda. üks asi on see, et nad ainult teadvustavad midagi, aga teine on ka, teine asi on see, kui nad saavad midagi teha. Euroopas on väga lihtne võimalik ring, äh, väga lihtne ringi reisida. ja on võimalik minna mõnda teise riiki ja aidata kaasa sealsete pagulaste lõimumisele. ehk siis me loodame, et noored mitte ei oota, et nendega midagi juhtuks, vaid nad ise läheksid ja aktiivselt ja paneksid need asjad toimuma. näitan mõningaid pilte. siin on üks Hispaania tüdruk, kes läks äh, Paviasse. siis on inimesi Austriast, kusagil peaks olema ka video, ma ei tea, kas seda saab näidata see peaks olema video prantsuse tüdrukust, kes õpetab pagulastele itaalia keelt. näete, neil on eh, seal lõbus, nad teevad itaalia keele ümber igasuguseid mänge. projekt on nüüd olnud käimas peaaegu aasta aega. projekt algas, sai alguse Itaaliast sealne ISEC äh, pani selle käima, siis kutsusime oma partnerid külla, et, et ka teised ISEC-i harud Euroopas saaksid sellest aru ja praegu on üle kümne riigi Euroopas sellega juba tegelemas. ehk siis nad kõik suhtlevad kohalike vabaühendustega aga need õpilased ja üliõpilased, kes selle teemaga tegelevad, on tulnud kokku kogu Euroopast tegemist on ju väga päevakajalise teemaga. lisaks soovitakse projekti käima panna ka teistes riikides, ka pagulas- ja asüülitaotlejate laagritest on taotlusi, et meie projekt sinna jõuaks, näiteks Itaalias, Lõuna-Itaalias, nagu te teate, on see teema eriti kuum ja sealt et baarist paluti terveks aastaks juba vabatahtlikke ette, sest nad tõesti nägid, kui palju saavad õpilased kaasa aidata selles protsessis. nii et ka teised Euroopa ISEC-i harud tahavad selle projekt, selles projektis nüüd kaasa lüüa. ka näiteks Türgi noored on avaldanud oma huvi, mis on ju väga hea signaal nende poolt ja pärast aastat on võimalik ka hinnata seda mõju, kui paljusid pagulasi, kui paljusid kohalikke kogukondi me oleme täpselt mõjutanud selle projektiga. näiteks ISEC-i endine president läks Austriasse selleks, et seal tegeleda Integrati projektiga ja kohal ta tajus midagi hoopis teistsugust äh, vabatahtliku töö puhul. sest tõesti, see on võimalik õppida ja, ja osaleda kultuuridevahelises kommunikatsioonis tõesti väga huvitav. see oli väga huvitav ettekanne. ja võib-olla Te teate ka seda, et parlament võttis vastu resolutsiooni äh, pagulaslaste juurdepääsu kohta haridusele, sest me peame seda põhiõiguseks. lisaks me oleme ka noortele pagulastele loonud võimalusi pääseda ligi haridusele erinevates riikides, anda neile võimalus õppida Euroopa ülikoolides. me toetame neid selleks, et ei tekiks nii-öelda kadunud põlvkonda ehk siis ka meie tegevus on vägagi kooskõlas teie pingutustega. Euroopa Parlament on selle teemaga tegelenud ja meil on hea näha, et ka teie tegelete. nüüd aga siis teine koht, Cariclea Blogoroo, ähm, mäng nimega Searching for a Charlemagne, mis on üks väga hästi tuntud äh, mäng. kas te saate meile ka seda mängu äkki näidata? suur tänu austatud Euroopa Parlamendi saadikud, noored inimesed, kes on huvitatud Ühendatud Euroopast ähm, ja kes on huvitatud Euroopa kultuurist ja inimestest, äh, mõtlesime me välja selle mängu siis äh, Charlemagne'i kohta praegu on ajad Euroopas väga rasked, majanduskriis on pannud väga paljud rahvad surve alla ja lõime siis sellise seltskonna mängu, mis äh, suurendab teadmisi ja äh, võitsime selle mänguga ka siis Charlemagne'i noorte auhinna. see tseremoonia leidis aset Aachenis äh, Saksamaal, kust Charlemagne Euroopa Ehm, isa on pärit. tegemist on eh, siis sellise kaardimänguga, kus iga kaardi peal on küsimused Euroopa kohta ja nad peavad vastama siis nendele küsimustele ja niimoodi liigutakse mööda Euroopa kaarti edasi. selle rahaga, mis me võitsime auhinna eest, eh, läksime me siis oma mängiga üle digitaalsesse maailma ja kõik saavad seda mängu siis mängida tema äh, virtuaalversioonis. see mäng näitab, et äh, meie mängus ei olegi võtjaid, keegi ei võida, keegi ei kaota, see on visioonimäng. kõik õpivad sellest midagi Euroopa Liidu kohta ja nii edasi. mängi, mängus siis äh, Ehm, järgime täpselt Charlemagne'i marsruute, saame, tutvume tema linnadega ja mõned linnad on valitud juhuslikult ja iga linna puhul siis on välja toodud informatsiooni. ja edasi eh, küsimus mängijatele, kui nad õigesti vastavad, saavad ühe punkti. ja vastavalt kogutud punktidele eh, pannakse, antakse mängijale nimi kas äh, talunik või isegi Charlemagne ise. ja see mäng peaks, äh, rõhub siis teadmiste kogumisele, mitte võidule või kaotusele äh, me näitame sellega, et on võimalik iga päev ise panustada parema elu suunas, et käed rüpes istumine ei aita, aitäh. kas me võiksime seda mängu näha? noh, et lihtsalt saada aimu, mismoodi see välja näeb. annan siis pärast need kaardid kõikidele, võite ise mängida. E ja läheme nüüd edasi, järgmisena äh, saab kolmanda auhinna võitja on äh, sõna Ühendkuningriigist, Tilman Heidel, kes esindab teid, me rääkisime sellest ka juba varem, nii et siis nüüd täpsemalt suurepärane, suur tänu proua Kosta selle küllakutse eest ja suur tänu, et äh, oled, et äh, olete kutsunud meid enda ette, suur au meie jaoks. räägiksin kõigepealt ähm, konverentsi meeskonnast, nad on siin slaidil üles rivistatud ja räägin siis konverentsist endast ja sellest, kuidas see projekt on välja edasi arenenud pärast seda auhinna, pärast selle auhinna saamist organisatsioon, mis seda Euroopa Noortenõukogu korraldab, äh, kannab nime Noorte Eurooplaste, Euroopa Juhtide organisatsioon. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal loodi meid äh, äh, sellepärast, et noored inimesed on kõige suurem esindamata inimeste grupp maailmas. langetatakse otsuseid, mis meid mõjutavad, ilma et meil oleks midagi sinna juurde omalt poolt öelda. ja me tahame anda noortele inimestele hääle, et oleks võimalus meil ka äh, aidata kaasa Euroopa tuleviku ülesehitamisele. meeskond, äh, meeskonnas on meil umbes kolmkümmend vabatahtlikult, vabatahtlikku kuueteistkümnest riigist ümber, natukene on asjad äh, võib-olla pidevas liikumises ja me keskendume kahele marsruudile, kõigepealt ülemaailmsete delegatsioonide programm, rahvusvahelised konverentsid, kõige Äh, kuulsam nendest on vist G kahekümne juures toimub noortekonverents, äh, ka Euroopa Komisjoni presidendiga teeme koostööd äh, ja saadame oma delegatsiooni Euroopa Liidu juurde ja G kahekümne juhid on kõik saanud infot meie tegevuse kohta ja siis meie enda programmid Euroopa Noortenõukogu, millele ma siis nüüd ka keskenduksin. Euroopa Noortenõukogu on rahvusvaheline noortekonverents, mis leiab aset igal aastal. eesmärgiks on noortele inimestele anda võimalus tulla välja novaatorlike ja huvitavate ettepanekutega Euroopa otsuse langetajatele. me saavutame selle niimoodi, et meil on otsesed kontaktid eh, inimestega, kes on rooli juures teiega, volinikega kohtume, suursaadikutega ja nii edasi, üsna lihtne programm kõigepealt eh, on meil taotluste esitamise protsess, kus kõik üle Euroopa ja isegi kaugemalt saavad omapoolsete ettepanekutega panustada ja siis nad valmistavad selle konverentsi ette selleks, et oleks Euroopa visioonis uusi lähenemisi ja et nad annaksid omapoolse panuse sellele, kuidas Euroopa võiks välja näha tulevikus ja konverents ise toimub nädal aega arutelusid, kus noored inimesed on jagatud töögruppidesse keskenduvad sellistele teemadele nagu äh, sooline võrdõiguslikkus, lõimumispoliitikad, üleminek äh, koolipingist äh, töölaua taha ja esindatud on inimesed riikides, näiteks Slovakkia esindaja esindab Slovakkiat, kuid mitte valitsuse seisukohta, vaid oma seisukohta ja see tähendab seda, et sisse tuleb kogu aeg uusi ideesid, ei hakata kordama seda, mis on juba lauale pandud, vaid et tegemist on uue äh, süstiga ja protsessi jooksul siis kohtume huvipooltega ko, kohtume inim-, kutsume inimesi kohtuma noortega ja räägivad sellest, et äh, mida nad teevad ja mida nad te-, milline mõju on see noortele ja siis äh, lõpuks äh, pöördume otseselt osapoolte poole, näiteks lõpptseremooniale kutsusime sellel aastal Euroopa Komisjoni asepresidendi proua Georgieva esitasime talle omapoolsed soovitused ja rääkisime nendest ja tegemist oli põlvkondadeülese dialoogiga, tahtsime seda tagada, et mitte me ei esita dokumenti, mis pannakse sahtlisse mis on siis saavutatud selle konverentsiga? kõigepealt me oleme loonud dialoogi põlvkondade vahel ja sektorite üleselt. Ähm, teine suur saavutus oli siis äh, Euroopa Charlemagne'i noorteauhinna võitmine, see oli suureks tunnustuseks kõikidele vabatahtlikele, kes seda konverentsi korraldavad päevad-ööd, äh, samas äh, töötades päeva ajal kas siis koolis või tööl ja loomulikult Euroopa Parlamendi toetus meile, me oleme selle üle ka väga uhked ilma suure toetuseta äh, paljudelt kolleegidelt teie seast ei oleks need konverentsid olnud võimalikud. Äh, kolleegid Podio, Meininger hotell, Toon hotellid, kõik äh, te olete panustanud sellesse töösse. mis siis nüüd saab edasi? rääkides laiemast struktuurist, kõigepealt projekt on loodud viieks aastaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me lõime uue projekti Äh, nimelt üks väike tuumikgrupp äh, istus ühes äh, baaris õhtul ja mõtles, mida me saaksime teha Euroopa noorte nimel ära kahe tuhande neljateistkümnendal aastal esitasime siis Euroopa Noortenõukogu esimese projekti. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal hakkas see võtma vormi, suurendasime osalejate, kõnelejate rolli ja tahtsime suurendada siis tähelepanu selle öö, ettevõtmise suunas. nüüd aasta kaks tuhat kuusteist ja pärast seda kui me saime selle Charlemagne'i auhinna, on äh, see, selle aasta nõukogu veelgi suurem, äh, toome selle lähemale äh, Euroopa ülemkogudele ja nõukogudele, üsna realistlik programm, aga novaatorlik. ja kindlasti tahame suurendada meie kontakte osapooltega nende inimestega, kes peaksid teadma, mida noored täna arvavad ja osalejate arvu on samuti tõstetud selleks, et teadlikkus selle projekti kohta suureneks. samas on aga see ainult üks samm kogu selles protsessis. aastal kaks tuhat seitseteist, kaheksateist kavatseme keskenduda juurdepääsetavusele selleks, et kõik inimesed, kes tahavad osaleda selles töös, saavad seda ka teha ja igasugused rahalised probleemid ei peaks takistama inimesi Äh, osalemast ja teeme koostööd ka Euroopa Ülemkogu ees ähm, istujatega. Malta ja Slovakkia esindajad on olnud ähm, kaasatud ja eestlastega oleme samuti juba kontaktis, et meie programmi ühtlustada nende eesistumise töökavaga ja tahame rõhutada seda, et eh, tänases ühiskonnas on muutuste mootoriks just nimelt noored inimesed, nad on küll tulevased põlvkonnad, aga meie praeguse ühiskonna mootoriks, kelle jaoks eh, tänased otsused mängivad kõige olulisemat rolli. me tahame tagada selle, et kõikide hääl oleks kuulda ja siis kutsuksin, äh, esitaksin teile ka küllakutse, selle aasta novembris leiab juba aset järgmine nõukogu äh, ja tänu sellele, et äh, Euroopa Parlament meid toetab, on meil võimalus seal tervitada proua Georgievat, suursaadikut Bonnicit, Tehojeri ja pea, ja rahvasaadikud Peterle ja Benifei on kindlasti kohal ja kui tahate tulla meiega lõunale, siis palun andke teada ja me saadame teile kutse. suur tänu! Grazie. Thank you. Complimenti for this initiative is very, very interesting. suur tänu ja palju õnne teile võidu eest. Äh, väga hea, et olete projekti kaasanud nii palju noori ja peate ka, äh, edendate ka põlvkondadevahelist dialoogi, edendate institutsioonilist kultuuri, see on väga hea töö. kuulsime nüüd äh, kolme imelise projekti kohta. Nad ähm, tõepoolest väärisid selle auhinna võitmist ning äh, nendest tuleks laiemalt rääkida, need on ju, näitavad ju väga head eeskuju, mida võiks järgida ka teistes liikmesriikides. nüüd äh, annaksin sõna kolleegidele, palun. kolleeg Ryan, palun kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki neid noori inimesi selliste ettevõtmiste eest. meil on selliseid eh, noori inimesi Euroopas vaja, kes Euroopat edasi viivad ja Euroopas neid tõsiseid küsimusi tõstatavad. Eh, ise ma olen pärit Aachenist muuseas, valitud sellest piirkonnast ja mul on tõesti väga hea meel, et eh, saame siin tervitada nii toredat kolme noort inimest, kes on ju ainult kolm väga paljude noorte inimeste seast, kes on käivitanud Euroopas nii palju projekte ja ei osale võib-olla üldse ka sellistes, sellistel võist-, võistlustel ja on väga palju selliseid projekte, nagu me eelmisel aastal, eelmisel nädalal ka kuulsime, kus äh, kõik need projektid, üle-euroopalised projektid teinekord viiakse läbi ilma Euroopa rahata, sest et kõigile raha ei jätku. see töö, mida teevad äh, noororganisat-, noorsoorganisatsioonid, need noored inimesed, kes võitlevad Euroopa eest, kes üritavad tuua Euroopa lähemale eurooplastele, Euroopa noortele ilma äh, nende toeta ei oleks võimalik tulevikku Euroopat välja ehitada ja mitmekesisus äh, on siit välja tulnud väga selgelt kolmelt esinejalt, ühelt poolt on projektid, mis keskenduvad integratsioonile ja konkreetsete teemadega, siis on meil poliitilised otsuse langetajad, äh, keda kujundatakse välja tuleviku langetajad, või tähendab, äh, noored, keda kujundatakse välja tuleviku otsustajateks ja, ja siis projektid, millega Euroopat tutvustatakse eurooplastele, need ongi kolm väga olulist aspekti, Euroopa peab oma ajaloo ja pärandiga Äh, sellest teadlik olema, see on aluseks sellele, kuidas me edasi liigume, see peab jõudma ka noorte inimesteni, noored inimesed äh, ei äh, peaks õppima sellest, mida on Euroopa saavutanud, mitte ainult ajalooraamatutest, samas elavad nad iga päev ju Euroopa suurte Äh, saavutuste najal sellist elu, nagu nad elavad, reisivad äh, ringi Euroopas, äh, ostavad asju ühise raha eest ja nii edasi ja see ei ole ainult noorte inimeste puhul nii, et nad sellele ei ole, üle järele ei ole mõelnud, et kust see tuleb, kuidas me oleme sinna jõudnud, vaid ka täiskasvanud inimesed mõtlevad niimoodi, kuidas me oleme siia jõudnud. läbi oleme elanud ju sadu sõdasid aastasadade jooksul ja täna me lahendame konflikte läbi demokraatlike süsteemide, mitte relvade sisse ja see on suur samm edasi ja see, et me seda esile tõstame, on väga tähtis. meil on noori inimesi vaja selleks, et võidelda natsionalistlike suundumuste vastu, mida me näeme kahjuks ka meie noorte seas paljudes liikmesriikides ja tõesti südamest tänu teile sellise pühendumise eest, eeskuju näitamise eest ja ma loodan, et on palju, kes järele teevad. Eh, suur tänu, kas eh, teised kolleegid soovivad samuti sõna? proua Kammerverts, suur tänu, Silvia. ma olen täiesti nõus äh, Sabine Verhaieni öelduga. ka mina tahaksin äh, teid täiest südamest tänada selle pühendumise eest. see, mille te olete käima lükanud, äh, need projektid, mida te kogu aeg tahate uuendada, elus hoida, edasi arendada, see on väga teretulnud. Euroopal on selliseid algatusi hädasti vaja on vaja selliseid ettevõtmisi noorte ridadest, väga noorte inimeste ridadest ja eelmise Karli äh,, Charlemagne'i auhinna juures ma juba ütlesin, et äh, et juba äh, ainuüksi Saksa kandidaatide puhul äh, nägime me nii palju huvitavaid projekte äh,, ja tegelikult tuleks kõigile see Karl Suure auhind anda. ja tahaksin tõesti ähm, teid tänada selle eest, et esindate neid paljusid noori inimesi. kui me neid projekte vaatame, siis äh, tegelikult ma enam ei karda Euroopa tuleviku pärast, isegi kui mõnikord praegu teinekord äh, hiivib, hiilib kõhedus hinge, kui vaatan neid natsionalistlikke Äh, arenguid paljudes Euroopa piirkondades. aga kui on veel Euroopas selliseid inimesi nagu teie, siis ei pea me kartma Euroopa tuleviku pärast kindlasti. Need projektid tõesti on mitmekesisus, mitmekesised, teineteisest erinevad, ka mulle meeldis see projekt Euroopa ajaloo kohta, sest et tulevik on võimalik ainult siis, kui minevikku ei unustata ja paljud inimesed peaksid veel ennast kurssi viima selle arenguga, sellega oleks nii, nii palju kui võimalik ära teha selleks, et üles ehitada parem tulevik. Need projekt, see projekt meeldis mulle eriti hästi, aga loomulikult kõik ülejäänud projektid on ka suurepärased ja tahaksin teile lihtsalt julgust süstida. ärge andke järele, arendage veel neid projekte ja äh, või veelgi innovaatorlikumaid projekte välja ja meie fraktsioon kindlasti soovib teile tulevikuks kõike head ja laske käia. Ehm, suur tänu. Helga, palun suur tänu, Silvia, ka mina tahaksin teid tänada ja teid kiita, nii nagu eelkõnelejad. iga kord on suur heameel Karl Suure noorteauhinna laureaate siin tervitada. eelmistel aastatel on olnud see samamoodi. Need noored inimesed, kes on teie eelkäijad, olid sama kirglikud eh, ja sama pühendunud Euroopa arengule kui teie ja kolleegid ütlevad täiesti õigesti, kui me näeme selliseid noori inimesi, kui me näeme seda, kui eh, kirglikud, emotsionaalsed, eh, kui pühendunud nad on sellistele teemadele, nagu näiteks pagulaste integreerimine või ajaloo tutvustamine või noorte koondamine on väga tähtis, väga paljud inimesed ju täna ütlevad lahti sellest Euroopa ühtsest projektist, keeravad sellele selja ja tõesti tore näha sellist jõulist gruppi noori inimesi Äh, ja äh, erinevalt poliitilistest kuuluvustest äh, räägivad ühtsetest eesmärkidest, räägivad sellest, et kuidas süstida sellist jõudu ka teistesse noortesse, kuidas teha nendele pakkumine Euroopa osas, mille nad on vastu val-, vast-, valmis vastu võtma ja see kindlasti on positiivseks arenguks Euroopa ühiskonnale ja ma arvan, et praeguses olukorras vaatamata kõikidele nendele raskustele on see lootus kiireks. soovin teile edu tulevikuks, andke endast parim, et nii palju kui võimalik, äh, inimesed äh, olek-, oleksid teadlikud teie suurepärasest projektidest, meie kavatseme neid kindlasti reklaamida, tehke seda siis ka ise. Morgana. kolleeg Morgana, palun. ka mina soovin teid tänada teie esitluste eest. kõik äh, kolm projekti on tõesti väga huvitavad teiseks äh, usun muuhulgas seda, et need projektid näitavad meile kõigile, et me peaksime tulevikku uskuma rohkem, kui ehk seda praegu teeme. Teie projektid näitavad, et te olete võtnud juba vastutuse, olete haaranud initsiatiivi ja pühendunud mitmetele valdkondadele, mis tulevikku mõjutavad. mul on väga hea meel seda öelda, sest äh, sageli on nii, et inimesed, kes pühenduvad millegi ülesehitamisele, nendest uudistes ei räägita. Äh, nende, see ei puuduta mitte ainult meediat, vaid äh, kogu kultuuris tuleks äh, seda aspekti rohkem edendada ja loodetavasti kuulasite ka meie eelnevat arutelu äh, Euroopa kultuuripärandi aastast kaks tuhat kaheksateist, see näitab, et tehtud on häid valikuid, edendatakse väga häid projekte, näiteks teie projekte, mis äh, kolm esikohta võitsid, ka teid kaasatakse Euroopa projekti edasisse ehitamisse, olgugi et äh, me ei tea, mis suuna see tulevikus võtab, julgustan teid kindlasti seda tööd ka edaspidi jätkama, tänan. tänan, kas keegi teist sooviks vastata nendele märkustele, mida just kuulsite või soovite midagi lisada? alustame ehk teist. jah, ma olen täiesti nõus sellega, mida proua Trüppel, proua Verhaien ja proua Kammerwärts ütlesid. suur tänu kõigepealt äh, ilusate sõnade eest aga nende projektide jaoks äh, on meil vaja ka teatud motivatsiooni ja minu motivatsioon on minu enda pereelu. minu perekond on pärit Ida-Saksamaalt äh, ja nemad elasid olukorras, kus teisel pool müüri ei olnudki nagu mitte midagi. mina olen esimene oma perekonnast, äh, kes sai teisele poole müüri, kes läks Saksamaalt, sai Saksamaalt välja, sai välja ka Euroopast ja seega tegelikult see projekt, mille me oleme üles kutsunud, saabki äh, inspiratsiooni taolistest äh, lugudest. noorte Karl Suure auhind on esimene selline tõend, öelgem nii, äh, ütelge, öelgem nii selle kohta, et mis me teeme, on õige ja ma olen nõus kõige sellega, mida te ütlesite, suur tänu, nagu ma ütlesin, ilusate sõnade eest ja loomulikult jätkame oma võitlust, aitäh! Bene, la nostra väga hea, suur tänu teile. soovime teile kõike parimat oma projekti ja töö jätkamisel. Karl Suure auhind ei ole ju ainus väljund teile ja äh, julgustan teid seda tööd jätkama. kas teie ka soovite midagi öelda? ja tagalas suur tänu, ka mina tahaksin tänada teid nende väga soojade sõnade eest ja lisaksin omalt poolt nii palju, et just sellepärast kõik see, mida te ütlesite, selle mängu me välja mõtlesimegi. selleks, et iga kodanik, iga laps võiks iga päev midagi õppida Kall Suurelt ja Euroopa kohta ja see mäng panustab sellele, et eh, inimesed saaksid targemaks Euroopa küsimuses nagu ma ütlesin, eesmärgiks on teadmiste kogumine ja mitte võit, aitäh. Bello un gioco in cui si vince se si arriva se... Eh, muidugi on väga tore näha sellist mängu, kus eh, sa võidad tänu oma teadmistele, eh, mis puudutab Euroopa kultuuripärandi aastat, materiaalset ja mittemateriaalset kultuuripärandit, teie leiutate ise uusi viise ajaloo tutvustamiseks ja me tahaksime kõiki noori üles kut-, kutsuma, kutsuda töötama välja rakendusi kultuuripärandi tutvustamiseks, teie olete meile andnud selleks hea eeskuju. Benedetta, palun. muidugi ka mina tänan teid teie lahkete sõnade eest sooviksin öelda seda, et minu jaoks on Karlsruhe auhind eriti väärtuslik, kuna me saame olla eeskujuks ja tutvustada oma eeskuju äh, selles osas, mida hea Euroopa kodanik peaks tegema. Euroopa kodanikuna teeme me ju, lähtume me ju teistest äh, põhimõtetest kui oma riigi kodanikena Äh, me soovime, et kõik eurooplased äh, näeksid seda projekti, et nad sa-, näeksid, äh, mida hea kodanik peab tegema ja kui me kõik käitume heade kodanikena, siis see on meil, minu jaoks kõige olulisem seoses sellega, kuidas mina näen Euroopa, Euroopa ja kõigi riikide tulevikku, just kodanikuühiskonnal on seal põhiline roll ja igaüks peaks täitma oma kodanikukohust ja just seda me olemegi äh, Äh, oma projektis äh, püüdnud näidata, me peaksime kõik mõtlema, äh, mida me kodanikena saame panustada isiklikult, et Euroopat paremaks teha. suur tänu teile kõigile ja tänu, tänan ka selle auhinna eest, see on väga tähtis võit minu jaoks. suur tänu. täna oleme näinud Euroopa parimaid noori ja näeme, kuhu nad suuda-, suun-, Euroopa tulevikus suunavad. meil on väga hea meel, et olete täna meie seas ja meie liitlastena äh, kannustate meid parlamendis äh, pühendunumalt töötama ka edaspidi, nagu te teate, siis äh, parlamendil on Euroopa Liidu seadusandlik roll ja me püüame anda oma töös endast parimat ning teie ettepanekud ja äh, soovitused on äh, väga teretulnud, et te teete oma kohaleluga täna meile väga suurt au, suur tänu teile kõigile ning äh, olemegi jõudnud oma hommikuse sessiooni lõpuni. kohtume